homme kell kaksteist. vastavalt päevakorrale on meil ühine arutelu nelja raporti kohta, mis puudutab makromajanduslikku abi. siis selles osas on meil kolleegide Moreira, äh, Randstorfi ja Winkleri raportid. kõigepealt saavad sõna raportöörid, esimesena annan sõna härra Vital Moreirale neljaks minutiks. härra Moreira, palun. proua president, austatud härra volinik, kolleegid. kuna ma võtan täiskogu istungil Euroopa Parlamendis esimest korda sõna, sooviksin ma teid kõiki tervitada ja kinnitada, et, et ma olen vägagi rahul ja entusiastlik selles osas, et ma saan osaleda siin assambleel, mis esindab kõiki Euroopa kodanikke. nüüd asjast endast. ma esitlen teile kahte raportit makro Äh, majandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale ja Armeeniale, leevendamaks nende eelarvelisi probleeme ja maksebilansi probleeme. tegemist on meie Euroopa naabruspoliitika partneritega ja majandus- ja finantskriis äh, äh, tõi neile suuri kannatusi Gruusia puhul süvendas kriisi veelgi sõjalise konflikti otsene ja kaudne mõju. sellega käisid ka, käi-, käis kaasas ka suur arv sisepõgenikke. naaberriik Armeeniat kahjustasid samuti nii majanduslangus kui ka Venemaa majanduse allakäik, sest Armeenia majandus sõltub suuresti kaubandusest oma suure põhjanaabriga. seetõttu on mõlemad riigi majanduslik sotsia- ja sotsiaalne olukord võrdlemisi jõuetu ja täna arutlusel olev makromajanduslik abi võimaldaks neil vähendada eelarve defitsiiti ja parandada öö, maksebilanssi ja üldist rahanduslikku olukorda. muidugi kohe siis, kui me vastavad otsused oleme siin vastu võtnud. minu raportid tervitavad abi andmist Gruusiale ja Armeeniale koostöös meie vastava komisjoni esimehega tegime me ettepaneku, et me peaksime need kaks otsust läbi vastu võtma ilma muudatusettepanekuta, kuteta kiiremas korras, nii ka läks. samas äh, protesteeriksime me selle vähese aja üle, mis meile anti läbi vaatamaks komisjoni ettepanekud meie komisjonil ei olnud võimalust süviti arutelusid pidada. Need oleks olnud aga tarvilikud tähtsamates küsimustes. ma ei pea siin silmas, et äh, mina ja minu kolleegid äh, ei huvituks nendest lepingutest. ja kui olukord oleks olnud teistsugune, oleksime me välja tulnud ka muudatusettepanekutega, äh, näiteks abi andmise tingimuste osas, parandamaks läbipaistvust äh, abirahade äh, ellurakendamise osas. aga me ei oleks sellisel juhul jõudnud neid lepinguid vastu võtta, aitamaks neid kahte riiki seetõttu võttes arvesse erakorralisi tingimusi ja nende kahe riigi strateegilist tähtsust Euroopa naabruspoliitika kontekstis. ma kohe lõpetan, proua president, see on viimane lause. seetõttu ma kiidan heaks need kaks lepingut ilma muudatusettepanekuteta aitäh, härra Moreira, õnnitlen teie esimese kõne puhul siin kõrges kojas. järgmiseks annan sõna kolleeg Randstorfile neljaks minutiks. aitäh, proua eesistuja. me oleme pidanud arutelu komisjonis selle raporti üle. samuti oleme välja pakkunud lihtsustatud menetluse, kuna tegu on äärmiselt kiireloomulise teemaga ja ma räägin siis makromajandusliku finantsabi andmisest Serbiale, mis on tegelikult Balkani keskseks majanduseks ja ma arvan, et meil on mitmeid põhjusi, miks seda riiki aidata, seda riiki, mis plaanib samuti liikuda Euroopa Liidu suunas ja Euroopa Liiduga liituda ja aidata seda riiki nüüd selle suure fina-, finantsilise ebastabiilsuse ajastul. ka selle riigi teel on mitmed äh, negatiivsed mõjud minevikust, näiteks suured keskkonnakahju, kahjustused äh, NATO pommitamiste tulemusel ning seal on ka humanitaarprobleemid, seal on seitsesada viiskümmend tuhat äh, põgenikku, kes elavad Serbia territooriumil, kes on tulnud Balkani teistest piirkondadest ning praegune majanduskriis on tegelikult välja toonud ka need väga tõsised strukturaalsed puudused seoses majandusega. pommitamised viisid tootmis, see tootmisvõimsuste vähenemiseni, see tähendas loomulikult ekspordi vähenemist, väliskaubanduse vähenemist ja samuti eelmise aasta mm, saagikoristus ebaõnnestus ja see muutis äh, oluliselt veelgi tõsisemaks seda olukorda. seetõttu on väga oluline kiirendada meie abi, nii et selle saaks käivitada nii pea kui võimalik järgmise aasta alguses ja seetõttu meie komisjoni mm, esimehega oleme välja pakkunud siis lihtsustatud kiirendatud menetluse, sellest on kindlasti kasu ka Serbia naabritele, sealhulgas riikidele, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed, näiteks nagu eh, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina, kes on eh, kandidaadid, soovivad liikmeteks saada, aga ka neile riikidele, kes on juba Euroopa Liidu liikmed ja keda võib-olla see ebastabiilsus eh, ohustaks, ehk siis Ungari, Bulgaaria, Rumeenia edasine stabiilsus nendes riikides ning äh, stabiilsus äh, Serbias ning Serbia terviklikkus on selle taga, et me nõustusime selle lihtsustatud kiirendatud menetlusega, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Šogor. aitäh, proua president! mul on siis äh, au rääkida teile makromajanduslikust abist Bosniale ja Hertsegoviinale. sarnaselt teistele riikidele, kellele sarnast abi on ette nähtud, on ka äh, Bosnia ja Hertsegoviina majandus praeguses kriisis tõsiselt äh, kasutada, äh, kahjustada saanud olukord on tõsine ning äh, selge on, et tuleb leida väljapoo-, väljapääs. seetõttu on äh, Bosnia-Hertsegoviina abi taotlenud ning äh, komisjon on seda ette näinud laenuna summas kuni sada miljonit eurot, mis peaks siis välja makstama kahes osas kahe tuhande kümnenda aasta jooksul. nüüd me peame otsustama, kas see taotlus rahuldada või mitte ühelt poolt võiks öelda, et miks me ei peaks ära ootama Lissaboni lepingu jõustumist ja siis äh, juba tavapärase menetluse käigus seda menetleda, kuid teisalt, pidades silmas äh, meie töö olulisuse tõusu peale Lissaboni lepingu jõustumist, leian ma, et parlament peab välja näitama vastutustundlikkust ning poliitilist pühendumust ning andma neile Balkani riikidele abi, mida neil on vaja praegu nii et see oleks nende käsutuses juba järgmise aasta alguses, mitte et me ei hakkaks äh, mingil teadmatul tuleviku ajahetkel seda asja arutama ja neil põhjustel rahvusvahelise kaubanduse komisjon soovib äh, vastu võtta selle otsuse ilma muudatusteta enne Lissaboni lepingu jõustumist lihtsustatud menetlustega. minu kolleegid toetasid äh, seda otsust äh, komisjonis ja ma palun siin ka kogu koja toetust. suur aitäh, sõna on komisjonil, härra volinik Kallas. suur tänu, proua president. daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin ma ära märkida, et komisjon tervitab vägagi parlamendi positiivset ja konstruktiivset lähenemist komisjoni ettepanekute kiire vastuvõtmise asjus, mis puudutab nelja partnerriigile makromajanduslikku abi andmist. komisjon hindab seda, et parlament otsustas menetluse kasuks, mis võimaldab nende nelja riigi raportid muudatusettepanekuteta juba homme vastu võtta. parlamendi kiire ja otsustav tegutsemine võimaldab nõukogul otsused vastu võtta juba lähipäevadel ja siis on, kus seda abi ka andma hakata. makromajanduslik äh, finantsabi on tegelikult tõepoolest lühemas perspektiivis oluline ja see on, see puudutab ka neid nelja riiki, kellest me täna räägime, Serbia, Bosnia-Hertsegoviina, Armeenia ja Gruusia on kõige rohkem kannatanud praeguse kriisi käes olenemata nende äh, arengutasemest või majandusstruktuurist. samuti on nad äh, rakendanud äh, IMF-i toetusel su-, suuri ümberstruktureerimisprogramme, ka Euroopa Liidu toetusel. ja komisjon on arvamusel, et makromajandusliku abi andmise tingimused on täielikult täidetud. nüüd makromajandusliku rahan-, rahandusliku abi põhimõtted ja need, selle tulevik Lissaboni lepingu ajal. Lissaboni lepinguga tulevad muutused lihtsustavad menetluskorda makromajandusliku abi andmisel, kaasatakse nii nõukogu kui parlament. samas arvan ma, et me kõik nõustume sellega, et pikk seadusloomeline menetlus, kus erinevad institutsioonid pikalt omavahel vaidlevad, ei ole kohane makromajandusliku abi instrumendi jaoks või ei ole kohane kriisiaegade jaoks. seetõttu peaks, arvab komisjon, et tuleb üle vaadata makromajandusliku abi andmise põhimõtted tulevikus. ja seda Lissaboni lepingu raames. me soovime seda teha tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga, tagamaks, et tulevikus käsitletaks makromajandusliku abi ettepanekuid äh, ühelt poolt kiirelt äh, ja tõhusalt, aga teisalt äh, täites Lissaboni lepingu tingimusi, täites, pidades silmas järelevalve rolli kaasotsustusmenetluse protsessis. komisjon on alati toetanud makromajandusliku abi andmise instrumenti ja me oleme alustanud äh, sellise äh, mä-, äh, raamlepingu äh, väljatöötamist Lissaboni lepingu põhjal. selline raammäärustik oleks vägagi kasulik. seni, kuni seda pole välja töötatud, otsustatakse makromajanduslikku abi andmist iga juhtumi puhul eraldi nõukogu ja parlamendi poolt. ja uus ettepanek abi andmise kohta Ukrainale saab olema heaks testiks koostöö äh, kohta, koostöö puhul. loodetavasti nõukogu ja parlament jõuavad kiiresti kokkuleppele. lõpetuseks tahaksime ära märkida, et komisjon on äh, nõus parlamendiga, et tuleks parandada info liikumist äh, makromajandusliku abiprogrammide osas. komisjon on val-, valmis andma oma parimat, edastamaks kogud infot nende abiprogrammide kohta ka parlamendile, suur tänu. aitäh, härra volinik. esimesena saab fraktsioonide nimel sõna kolleeg Kutaš, sotsiaaldemo-, eh, sotsialistidemokraatide progressiivse alliansi nimel, palun. suur aitäh, president ja ma tahaksin kõigepealt tunnustada raportööre nende töö eest ning äh, tervitada neid Euroopa Komisjoni ja nõukogu algatusi, mis puudutavad siis makromajanduslikku finantsabi andmist Bosniale ja Hertsegoviinale teiste seas. see abi tuleb väga raskel ajal neile riikidele. peale üheksakümnendate aastate raskusi, eh, mil toimus verevalamine Balkanil, on need riigid ülesehitamisel, kuid tõkkeks on saanud praegune finantskriis, majanduslangus ja tõusnud on loomulikult väga kõrgele ka tööpuudus. seetõttu on investorid oma panust paljudesse neist riikidest piiranud ja mõjutatud sai teiste seas ka Serbia. puudub majanduskasv, tagasi tuleb maksta laene, nii et vajadus välisfinantseerimise järgi on kasvanud, seetõttu tuleb see abi sellisel ajal, kui finantsdefitsiit on kõige rohkem tuntud ning loomulikult saab ka mõju olema hea. tundub, et tööpuudus hakkab langema loodetavasti järgmise poolaasta, kolmveerand aasta jooksul selles piirkonnas on väga suur ka kuritegevus ja seetõttu ma tervitan neid makromajandusliku finantsabi andmise ettepanekuid ja ma tervitan ka seda, et me püüame tõesti aidata riike, mis on läbi käinud suured raskused ja kus tasakaal on väga habras. loomulikult puudutab see ka Euroopa Liidu abi neile riikidele, kes soovivad saada liikmeks ja tahaksin rõhutada, et see finantsabi andmine on tõesti äärmiselt kiireloomuline küsimus. ning see kiireloomulisus peaks tõesti kaaluma üles Lissaboni lepingu ja menetluslikud küsimused ja ma toetan kahe raportööri ettepanekuid selles osas, et ei tohiks tekkida mitte mingeid viivitusi menetluslikel põhjustel, aitäh. härra Pusoid pole kohal, seetõttu annan sõna härra Kovalile Euroopa konservatiividest. proua eesistuja, meie Euroopa Liidu liikmesriikidena vastutame olukorra eest Gruusias. ja on väga hea, et äh, resolutsiooni autorid meenutavad meile asjaolu, et majanduslik äh, olukord enne sõjalist konflikti oli väga hea, sest just kahe tuhande kaheksanda aasta sõjaline konflikt tõi kaasa Gruusia majandusliku olukorra tõsise halvenemise see on äh, riik, kes soovib teha koostööd Ähm, Euroopa Liiduga ja tulevikus võib-olla omada ka äh, liitumisväljavaateid. Äh, Venemaa sanktsioonid ning üldine olukord Kaukasusel, äh, konflikti tagajärjed ei luba Gruusial normaalsel moel areneda ja seetõttu peame me rõhutama, et Gruusia peab saama seda makromajanduslikke finantsabi ja me peaksime tugevdama Gruusia eelarvet, nii et äh, riigil oleks võimalik vastavalt oma plaanidele areneda. ja seda abi tuleks isegi tõsta. see peaks olema suurem ja seetõttu on siin võtmetähtsusega see, et see abi peab jõudma Gruusiasse juba kahe tuhande üheksandal aastal. meie jaoks ei tohi menetluslikud üksikasjad aeglustada seda abi, mis peab jõudma Gruusiale kahe tuhande üheksandal aastal. Gruusia väärib meie toetust, eriti pidades silmas seda, et Sarkozy plaan ei ole rakendamisele läinud. vastasel juhul ei saa me Euroopa Liiduna tagada, et suhted Gruusia ja Euroopa Liidu vahel toimuvad vastavalt rahvusvahelisele õigusele. nüüd tuleme teiste sõnasoovijate juurde, sõna saab kolleeg Poreba, palun. proua president. komisjoni poolt välja pakutud makromajanduslik abi Gruusiale, Armeeniale, Bosnia-Hertsegoviinale ja Serbiale on ilmselgelt samm õiges suunas aga selle rakendusulatus ei ole eriti Gruusia puhul piisav. Gruusia peaks saama nelikümmend kuus miljonit eurot, aga võttes arvesse probleeme, mis neil on majanduskriisi ja äh, konf-, äh, tõttu ja konflikti tõttu Venemaaga, mis nõrgendas nende majandust, siis äh, nendest rahadest ei piisa sellised riigid nagu Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan on olulised nii poliitiliselt kui strateegiliselt, kui me räägime näiteks energiatarnekindlusest, nad on Euroopa Liidule olulised. praegu me otsustame ju seda, kuidas mitmekesistada Euroopa Liidu energiatarneid, kui meie neid ei aita, siis aitab neid Venemaa, sest ka Venemaale on need riigid strateegiliselt tähtsad seetõttu on komisjoni ettepanek küll hea ja konstruktiivne, aga äh, finantsabi määr ei ole piisav. suur tänu, vaba mikrofon, keegi sõna ei soovi, seega ma annan sõna uuesti härra Kallasele volini-, äh, komisjoni nimel. proua president, auväärsed saadikud, suur tänu teie kommentaaride eest Te ju teate, et meie naabruspoliitika suudab äh, suurel määral anda finantsabi riikidele, kes asuvad meie naabruskonnas ja kellel on probleeme. niisiis ma olen väga rahul, et parlamendisaadikud on nii üksmeelselt meie ettepanekut toetanud me anname oma parima toetamaks oma naaberriike. üks auväärne saadik ütles, et et menetluskorra üksikasjad ei tohiks meie tegevust pärssida, aga loomulikult menetluskord peab tagama, et rahasid kasutataks korralikult. ja alati tuleb ju leida tasakaal eesmärkide ja reeglite täitmise vahel seetõttu on abi andmisel vaja täita ka selged reeglid. ja seetõttu ka lähitulevikus loodame me välja töötada raamlepingu, mis looks siis sellise abi andmise raamistiku. siis on meil võimalus abi anda kiiresti. praegusel hetkel on suureks probleemiks just see, et me arutame abi andmist iga riigi puhul eraldi ja selleks kulub palju aega meie suures Euroopa Liidus. seega võtmeküsimuseks saab olema see raamleping ja see paneks paika kiire otsuse vastuvõtmise mehhanismi. abi andmi, abi suuruse puhul on ju liikmesriikide poolt paika pandud piirangud ja see saab olema nii aegade lõpuni. meil ei ole ju piiramatult raha oma sõprade aitamiseks ja omaenda projektide jaoks. suur aitäh, härra volinik Kallas ja nüüd annan veel kord sõna raportöörile alla härra Moreira, kaks minutit, palun suur aitäh, proua president, tahaksin kasutada seda võimalust, et väljendada kolme viimast mõtet, kõigepealt makromajanduslik abi neile riikidele, kes on, kes seda siis peaksid saama, on õigustatud kolmel põhjusel Euroopa Liidu poolt. kõigepealt poliitiline väärtus, meie prestiiž tõuseb seoses sellega ja tõuseb ka meie rahvuspoliitika äh, vabandust, naabruspoliitika mm, mm, prestiiž ja samuti ähm, aitab see kaasa nende arengule, demokraatia konsolideerumisele, stabiilsuse mm, säilimisele ja loomulikult kõik see on eelduseks meie enda poliitilisele stabiilsusele. teine kommentaar puudutab seda, et makromajanduslik abi peab sellegipoolest olema seotud tihedalt kahe asjaga, kõigepealt peaks see olema suunatud erakorraliste ajutiste finantsraskuste leevendamiseks nendes riikides ning teiseks, need riigid ei peaks kasutama neid vahendeid eesmärkidega, mis ei ole meie eesmärkidega kooskõlas näiteks kaitsekulutustele. ja kolmandaks tuleb mainida olulist vajadust üldise raamistiku järele, mis siis puudutaks makromajandusliku finantsabi andmist ja samuti üldist koostööd nende riikidega, samuti seetõttu ma tervitan volinik Kallase ettepanekut selles osas ja ma loodan, et äh, komisjon äh, suudab äh, tema lubadused ka täita ja et meil saab olema see raamistik. suur aitäh, nüüd annan sõna kolleeg Randstorfile kaheks minutiks. ma püüan teha väga lühidalt. püüan lühidalt kord on üks suur kirjanik kirjutanud, et et äh, Eestil tuli vastu võtta kandmiseks suurem koormus, kui ta kanda suutis äh,. väga sageli äh, on inimeste puhul aga ajaloolise koormaga, mida endale võetakse, kuid ma arvan, et meie peaksime olema need, kes peaksid neid aitama, kelle kanda on ajaloo koorem kui serbid hiljuti ütlesid, et nende ainsad sõbrad on kreeklased ja jumal, siis miks mitte? nii, nüüd annan veel kord kaheks minutiks sõna kolleeg Sokorile. proua president, daamid ja härrad, kõik neli riiki, millele komisjon täna on teinud ettepaneku anda finantsabi, on tõesti saanud kõvasti kahjustada finantskriisi tõttu ja nende olukorras on selge, et tuleb leida lahendus. Gruusia puhul välja pakutud nelikümmend kuus miljonit äh, välja osamaksetena, mis on suunatud siis äh, selle riigi taasülesehitamisele peale äh, relvakonflikti Venemaaga ning äh, majanduslangust. Armeenia sada miljonit eurot peaks koheselt parandama nende maksebilanssi ning samuti rakendusasutuste struktuurireforme. Serbia, mida on samuti kriis mõjutanud, taastab kiiresti oma poliitilist stabiilsust ja Balkani riigina on ta võimalik kandidaatriik, kes on allkirjastanud ka stabilisatsiooni assotsieer-, assotsieerumislepingu ja seetõttu peaksime neid toetama. Bosnia-Hertsegoviina on samuti võimalik äh, kandidaatriik, kes on sama lepingu alla kirjutanud ning Euroopa Liidu huvides on seda riiki aidata. kokkuvõtteks tahaksin üle korrata oma veendumust, et meie Euroopa Parlamendina peame välja näitama poliitilist pühendumust ning vastutustunnet, andes nendele riikidele seda makromajanduslikku finantsabi, mida neil on vaja praegu, selle asemel, et hakata seda asja arutama pikalt tavapärase menetluse korras. seetõttu Rahvapartei nimel teen ettepaneku, et me võtaksime vastu otsused ja palun kolleegidel neid otsuseid ühehäälselt toetada. suur aitäh, ühine arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist. kallid kolleegid, siinkohal teeksin väikese vaheaja, järgmist äh, küsimuse ajal on koosoleku eesistujaks parlamendi president härra Puusek.